tegemist on avaliku kuulamisega, mille teemaks on Euroopa Liidu toetus ÜRO ja Aafrika Liidu rahuvalveoperatsioonidele. kõigepealt tahaksin kogu südamest tervitada meie kolme peakõnelejat, kolme eksperti ning tänada neid selle eest, et nad meie kutse vastu võtsid. professor Joachim Kups kes on äh, ülemaailmste valitsustavade instituudi direktor Brüsselist. tema kõneleb rahuvalvest ja partnerlustest. Äh, suursaadik äh, Gary Quints, kes on Aafrika Liidu juures Euroopa Liidu suursaadik ning tema kõneleb suhetest Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu vahel ning doktor Aleksander Matelaer, kes on Euroopa Uuringute Instituudi asedirektor ning tema räägib sellest kaudsest lähenemisest, mis Euroopa Liidul on rahuvalveoperatsioonidele. enne kui sõna annan, tahaksin teile meelde tuletada, et tegemist on osaga ettevalmistustest algatusraporti koostamisel samale teemal ja selle raporti koostab meie komisjon ja raportööriks on härra Van Orden see raport peaks meil valmis saama novembrikuus. rahuvalveoperatsioonid on loomulikult üks meie julgeoleku ja kaitsepoliitika üks prioriteete. meie toetame Aafrika Liitu ja ÜRO-d nende rahuvalvealastes ettevõtmistes ning oleme seda teinud juba aastaid Euroopa Liit ei saada ainult äh, inimesi, vaid on väga oluline äh, ka rahastamise vallas. me oleme samuti korraldanud oma missioone äh, oleme toetanud ÜRO-d näiteks Tšaadis, Darfuris ja Kongos. mis puudutab Aafrika Liitu, siis Euroopa Liit äh, osutab äh, väga olulist logistilist ja rahalist toetust hoopis äh, nagu Amisomile Somaalias ja hiljuti ka Mali missioonile. niisiis, meie komisjon on vägagi huvitatud sellest, mis toimub nendes suhetes, milline on nende suhete tulevik ning äh, loomulikult äh, huvitavad meid kõik äh, tänased sõnavõtud. meid huvitab see, kuidas me oma strateegia lünki saaksime täita. tahaksime rohkem teada, mis sellisteks missioonideks vajalik on, selleks et välja selgitada, kuidas saaks missioonide tõhusust ja efektiivsust parandada meie jaoks on väga oluline parandada seda toetust, mida me osutame teistele institutsioonidele ja nüüd annaksin kõigepealt sõna raportöörile härra Van Ordenile. esimees, mina teen väga lühidalt, sellepärast et minu arvates on tänane pärastlõuna suurepärane võimalus kuulata ära selle valdkonna eksperdid ning panna paika oma lähenemise raamistik. minu lähtepunkt on loomulikult see, et et Euroopa Liit tegelikult ei peaks sõdurit, sõdurite rolli mängima, aga võib-olla saab Euroopa Liit olla siiski abiks just nimelt tsiviilsfääris. ma arvan, et küsimus, mille me peame küsima, kas on midagi sellist, mida Euroopa Liit saab teha, mis ei maksa rohkem raha, mis ei nõua uusi struktuure ja ei dubleeri äh, Äh, teiste organisatsioonide poolt tehtavat. niisiis, ma arvan, et kõige olulisem meie jaoks on leida, kuidas me saaksime aidata paljud teist ilmselt mäletavad, et üks raportitest, mille ma koostasin, äh, käsitles äh, humanitaarotstarbelist demineerimistegevust Äh, nii et, et äh, seal me saime kasulikud, kasulikku abi osutada. ning kui me vaatame seda teemat äh, ja muide, mina ei valinud seda fotot, mis posteri peal on, mina kindlasti ei oleks sellist pilti sinna pannud võib-olla me peaksime muutma selle raporti pealkirja ka, sellepärast et minu arvates rahuvalve Äh, on väga konkreetne ja väga kitsas äh, termin ja on äh, laiem termin, mis on rahu toetusoperatsioonid. oleks ehk kohasem. ning küsimus on see, et kuidas ilma, et me Euroopa Liidule mingi rolli loome, me teame, ma tean, et mõned kolleegid on väga innukad ja tahavad seda teha. aga kuidas me võiksime siis leida selle lisandväärtuse see on kõik, mis minul hetkel öelda on ning äh, jään ootama meie külaliste sõnavõtte, aitäh. aitäh, härra Van Orden. ja nüüd annan sõna professor Joachim Kuupsile. aitäh, lugupeetud raportöör, kallid kolleegid Äh, suur aitäh, et kutsusite mind siia, et kõnelda sellest üsna ajakohasest ja äh, olulisest teemast. väga suur au on siin olla, eriti koos äh, lugupeetud suursaadik Kintsi ja kolleeg Matelaariga. tahaksin teile kõigepealt anda ülevaate sellest, mis on saavutatud Euroopa Liidu ja ÜRO partnerluse vallas Äh, pean kinni just rahuvalvest. Äh, äh, lisaks rahuvalvele on tehtud ka muud, näiteks rahu ülesehitamisel, julgeolekusektori reformil ja julgeolekustruktuuride reformil, aga ma keskendun siis rahuvalvele, mis on üks kõige olulisemaid poliitikaid ÜRO jaoks ja rahvusvahelise üldsuse jaoks siin tahaks, on siis need peamised punktid, mida oma sõnavõtus tahaksin käsitleda ja loomulikult, kui teil on küsimusi, siis võin äh, neile vastata. Äh, kõigepealt, millised on need põhilised väljakutsed, tahaksin juhtida tähelepanu äh, mõningatele edulugudele. meil on olnud viimase kümne aasta jooksul väga palju algatusi, me oleme loonud institutsioone, loonud uusi komisjone, väga palju on olnud kontakte Euroopa Liidu ametnike ja ÜRO ametnike vahel ning väga paljud liikmesriigid vaatavad ka, kuidas saaks ÜRO rahuvalvet rohkem toetada pärast aastat kaks tuhat neliteist. miks siis? sellepärast, et loodetakse, et pärast seda, kui NATO suured lahinguoperatsioonid lõpevad, on rohkem vahendeid saadaval ja võib-olla võib tagasi pöörduda nii-öelda Euroopa, ÜRO rahuvalve juurde, nii et, et, et täiendavaid kulusid ei tule, sest NATO operatsioonide kulud vähenevad Äh, samuti tahaksin vaadata läbikukkumisi ja äh, seda, mida me peaksime õppima nendest läbikukkumistest, need äh, vead ei ole just kergesti avastatavad, aga nendega tuleb arvestada ning siis on ka mul mõned ettepanekud selle kohta, kuidas me saaksime selle partnerluse täieliku potentsiaali ära kasutada ja mis rolli parlamendid võiksid mängida. loomulikult see sõltub väga palju sellest, milline on parlamendi roll Euroopa Liidus. niisiis tahaksin rõhutada, kui oluline on nüüd või mitte kunagi. kui me mõtleme, et Euroopa Liit peaks ÜRO rahuvalves tugevamat rolli mängima. on toimunud olulisi edusamme loomulikult eh, nii operatiivse külje peal, eh, härra esimees juba mainis eh, mõningaid koostööjuhtumeid, kaks tuhat kolm Kongos toetas Euroopa Liit äh, ÜRO, kahe tuhande kuuendal aastal toetati ÜRO Monoki operatsiooni ja kahe tuhande kaheksandal aastal Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis. Äh, sinna saatis siis Euroopa Liit oma missiooni paralleelselt äh, ÜRO missiooniga, nii et, et tegemist on suure operatiivkoostööga Äh, me oleme tähelepanu juhtinud mõningatele probleemidele, aga üldiselt äh, oli Euroopa Liidu äh, roll väga kasulik. suuremad edusammud on aga olnud institutsionaalsel tasandil. see loomulikult on kasulik, aga tuleb rõhutada, et see ei oma mingit suurt mõju, kui see ei mõjuta kuidagi operatiivtegevust, ühiste institutsioonide loomine ja lihtsalt kohtumine ei aita Euroopa Liidul äh, rahuvalvet toetada, see on oluline, aga ainult sellest ei piisa. Äh, viimase kümne aasta jooksul on minu arvates liiga palju aega raisatud institutsioonide loomisele, kuigi see on olnud oluline, ja piisavalt ei ole pööratud tähelepanu ressursside küsimustele, mida tuleks samuti käsitleda. ja seetõttu on oht, et, et Euroopa Liidu ja ÜRO suhetesse tekib väsimus kümme aastat on möödunud Euroopa Liidu ja ÜRO koostöödeklaratsioonist. väga palju on olnud algatusi, meil on olemas kõikehõlmav Euroopa Liidu äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika tegevuskava, suur kataloog äh, kõikidest nendest äh, koostöövaldkondadest, aga äärmiselt oluline on, et ka poliitiline pühendumus on olemas. Euroopa Liidu poole pealt on probleeme, aga probleeme on ka ÜRO poole peal, kõik on seotud ÜRO reformidega. mõned probleemid on jäänud veel üheksakümne üheksandast aastast rahuvalvekatastroofid, mis äh, selle aset leidsid eriti juhtimisstruktuuride tasandil. jah, üsna palju ÜRO poole pealt on äh, saavutatud, juhtimisstruktuure on oluliselt parandatud, aga nende protsesside osas on veel endiselt äh, vaja täielikumat dialoogi ÜRO ja Euroopa Liidu vahel. Äh, mulle tundub, et üldiselt nähakse asju endiselt niimoodi, et äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ÜRO on kahe tuhande kolmanda aasta ÜRO, aga tegelikult asjad nii enam ei ole. ning lõpetuseks, kas meil on praegu selline kuue-seitsmeriigiline avangard siin Euroopa Liidus, mis uurivad, kuidas oleks võimalik pragmaatiliselt äh, nii-öelda toetada ÜRO rahuvalveoperatsioone. enamik äh, Euroopa riike on Äh, osalenud ÜRO rahuvalveoperatsioonides just nende operatsioonide alguses tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal toetati küll rohkem NATO-t, aga siiski meil on olemas äh, tugevad ÜRO toetamise traditsioonid siin äh, Euroopa Liidus ja võib-olla need kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jätkuvad, kui NATO operatsioonid koomale tõmbuvad nüüd äh, läär, Lääne ja Euroopa Liidu tagasitõmbumine rahuvalve operatsioonidest sai alguse üheksakümnendate aastate lõpul. kõigil liikmesriigidel on loomulikult erinevad eelistused rahuvalve osas, mõned on Euroopa, mõned on ÜRO sõbralikumad, teised rohkem skeptilised ja seetõttu on Euroopa Liidu välispoliitikas alati raske saavutada ühtset häält ja seisukohtade lähenemist ja muide sama kehtib ka ÜRO rahuvalve kohta äh, niisiis äh, üheksakümnendate lõpul, äh, kahe tuhandete aastate algusel pöörasid Euroopa Liidud rohkem tähelepanu just oma äh, Äh, enda julgeoleku ja kaitsepoliitika väljakujundamisele ja siia me jõuamegi selle dilemmani, kui asja objektiivselt vaasata. Äh, ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika dilemma seisneb selles, et ühelt poolt soovitakse autonoomselt tegutseda, Euroopale soovitakse selget rolli, äh, see lihtsalt, me võime vaielda, kas see on hea või halb, aga see kahtlemata on üks oluline püüdlus aga Euroopa Liit ei ole väga ühtne organ, aga äh, tihtipeale on üritatud seda väita äh,. räägime siin näiteks äh, mitmepoolsusest äh, äh, kõik on veendunud, et Euroopa Liidul on maailmas oluline roll mängida ja see tähendab toetada teisi rahvusvahelisi organisatsioone, sealhulgas ka ÜRO-d Äh, selleks, et need organisatsioonid saaksid olla tõhusamad ja oma rolli mängida, nii et, et algusest peale äh, ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika, äh, osalt ka sellepärast, et liikmesriigid seda nõudsid, oli see poliitika seotud Euroopa, ÜRO juhi rolli toetamisega, nii et, et ühelt poolt me tahame tugevalt toetada ÜRO-d ja teisalt me tahame, et meil oleks oma selge imago ja profiil rahvusvahelise julgeoleku vallas mõnikord neid eesmärke on võimalik ühendada ja mõnikord mitte. mõnikord on tõesti võimalik äh, äh, omada äh, head imagot ja toetada ÜRO-d, nagu oli näiteks Kongos, aga mõnikord see ei ole võimalik ning ÜRO jõupingutusi seeläbi õõnestatakse. näiteks Äh, kui me investeerime vahendeid äh, julgeoleku ja kaitsepoliitikasse, siis samas äh, võime niimoodi ära võtta vahendeid nendelt ÜRO organitelt, mis konfliktipiirkonnas juba kohal on. ja ma juhin tähelepanu just nimelt sellele, sellepärast et näiteks kui võtame Euroopa Liidu lahengurühmad, siis teatud määral need võtavad ära vahendeid Eh, mida Euroopa Liidu liikmesriigid varem andsid ÜRO kiirreageerimisjõududele. Eh, spektri teises otsas loomulikult on kaudne toetus, see, kuidas Euroopa Liit saab eh, ÜRO rahuvalveoperatsioone toetada ja olen kindel, et kolleeg Matelaar räägib sellest täpsemalt ja seda, eh, eh, see, mida me tihti näeme lihtsalt kui büro, bürokraatlikku edusammu, on midagi, mida ei tohiks tegelikult eh, alahinnata. mõlema organisatsiooni vahel on tekkinud väga tugevad institutsionaalsed suhted, samuti Euroopa Liidu ja NATO vahel. samas operatsioonide tasandil need suhted ei ole väga tugevad aga Euroopa Liidu ja ÜRO tasandil meil on tõesti tugevad ühised komi-, ette, et me kohtume sageli, meil on juhtkomisjonid, kus Euroopa Liit ja äh, ÜRO kohtuvad iga kuue kuu tagant, kord Brüsselis, kord New Yorgis, äh, on nii olnud aastast kaks tuhat kolm. Äh, ja meil on praegu ka kontaktametnik, ÜRO kontaktametnik siin Brüsselis ning ärgem unustagem ka äh, seda, et on läbirääkimisi pidanud, äh, peetud tegevuskava üle ja see tegevuskava on ka heaks kiidetud Euroopa Liidu institutsioonide tasandil. Need äh, on nii-öelda institutsionaalsed edulood ja neid ei tohi loomulikult alahinnata, muidugi me võime öelda, et tegemist on bürokraatlike edusammudega, tegemist on lihtsalt ühe dokumentiga paljude teiste hulgas aga tegemist on äh, tõesti äh, pika protsessi kulminatsiooniga, see protsess algas üheksakümnendate aastate lõpul ja ma võiks öelda, et äh, tegemist on kõige tugevamate institutsionaalsete suhetega kahe institutsiooni vahel siis rahu ja julgeoleku vallas nüüd operatsioonide poole pealt on meil ka mõningaid edusamme ja, ja asju, millest õppida ja meil on põhjust optimismiks. Euroopa eh, enne aastat kaks tuhat üheksa osales eh, Shrebraki operatsioonis eh, kuusteist liikmesriiki osalesid selles operatsioonis ning Põhja-Euroopa riigid toetasid seda operatsiooni väga tugevalt Äh, äh, hiljem on poliitika muutunud, kuna toetatakse Euroopa Liidu lahingurühmi ning mõned kriitikud on väitnud, et need lahingurühmad on äh, Šebrigilt ressursse ära võtnud. ja kui meil on samasugused institutsioonid, siis erinevates organisatsioonides, siis tuleb nendevaheline kokkusobivus säilitada niisiis ma ütlesin, meil on väga palju, millest õppida, mõlemad organisatsioonid on äh, vahetanud omavahel paremaid kogemusi, on üksteiselt õppinud, äh, toimuvad äh, ühisõppused, ühine planeerimine. aga aastast kaks tuhat üheksa alati ja see ei ole sugugi juhuslik aastaarv Äh, minu arvates on äh, see aasta, kus see kaitse- ja julgeolekupoliitika hakkas välispoliitikas oma prioriteetsust kaotama ja meil tuli kasutusele nõndanimetatud kirge äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika ja seega on ka Euroopa Liidu toetus ÜRO-le vähenenud. nii et, et tegemist on sellise kergema koostööga, rohkem suut-, võimekuse loomisega ning äh, osalus kohapeal operatsioonides on rohkem minevikku jäänud, nii et, et me peame mõtlema, kas me tahaksime seda endist olukorda taastada. nagu ma ütlesin, üsna palju me oleme õppinud, aga me võiksime õppida veelgi rohkem ja me võiksime äh, ausamalt tunnistada, mis toimib, mis ei toimi meie omavahelistes suhetes tulles nüüd läbikukkumiste juurde, võib-olla see on liiga tugev sõnastus, äh, aga nimetagem asju õigete nimedega ja läbikukkumisi on. kõigepealt see väga sügav institutsionaliseerimine äh, ei ole viinud samasuguse äh, samasuguse olukorrani operatsioonide tasandil. kui vaadata Euroopa, Euroopa Liidu liidrite isiklikud lubadused ei ole eriti äh, leidnud väljendamist äh, tugeva operatsioonide toetamise näol. Äh, sama lugu on ka Euroopa Liidu tegevuskavaga üks asi on, kui bürokraadid omavahel läbirääkimisi peavad ja teine asi on, kui Euroopa Liidu äh, olulised liikmesriigid, kellel on vahendeid, seda kava ka toetavad. antud hetkel ei, ei ole näha, et äh, enamik liikmesriike seda tegevuskava eriti äh, tugevalt toetab Äh, seega Euroopa Liidu toetus ÜRO operatsioonidel on selektiivne ja tihtipeale äh, sõltub see Euroopa Liidu nähtavusest, sellest, kas Euroopa Liit tegutseb iseseisvalt äh, või osutab ÜRO-d toetada nii et, et samuti on olemas pinged Euroopa Liidu sees, kui arvestada teie, meie rolli rahvusvahelisel areenil ning äh, Euroopa Liit ja ÜRO on jäänud äh, kas-, kasutamata võimalusega äh, toetada Aafrika Liitu ja Shebrik on selle kohta üheks heaks näiteks ja lubage, ma selgitan, mida ma silmas pean tihtipeale, kui me räägime koostööst organisatsioonide vahel, siis unustatakse ära, et meil on olnud selliseid väga edukaid näiteid. Neist suurt ei teata Eh, Schübrik loodi eh, Taani, Hollandi ja Kanada poolt eh, pärast Ruandat, pärast Srebrenitsat, pärast Somaaliat, selleks, et hoida ära genotsiidi. taheti luua võimekus, mis oleks siis ÜRO käsutuses, et ÜRSO saaks kiiresti sekkuda, kui tekib genotsiidi oht tahaksin teile meelde tuletada, et ÜRO harta artikkel nelikümmend kolm läbi juba tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal ette sõjalise võimekuse ÜRO-le, seda tegelikult kunagi ellu ei viidud külma sõja ajalise rivaalitsemise tõttu. aga põhimõtteliselt Shelbrich tähendas ÜRO armee loomist Šibrik äh, osales ka kuuel rahuvalveoperatsioonil Aafrikas ning osales ka võimekuse rajamisele ja see oli mudeliks Aafrika kiirreageerimisjõududele. Äh, Aafrika osut-, äh, liit otsustas siis oma kiirreageerimisüksused luua just nimelt Shibrigi eeskujul ning Shibrig alustas siis seda võimekuse loomist äh, Äh, just nimelt selleks, et luua Aafrika kirjakirjamise üksused ja teadmisi üle anda. kahjuks kahe tuhande üheksandal aastal äh, see suleti ja see on muide üks äh, väheseid näiteid selle kohta, kuidas bürokraatlikud organisatsioonid surevad välja, tavaliselt eksisteerivad nad väga pikka aega, aga siin see organ suleti, põhjusi oli palju, üheks põhjuseks oli kahtlemata see, et Euroopa Liidul olid kolmekordsed kohustused NATO ees, Euroopa Liidu ees ja siis ka veel ÜRO ees ning nende kolme organisatsiooni vahel on tavaliselt ikka ÜRO jääb kaotajaks. aga lisaks sellele me ei peaks olukorda liiga negatiivselt hindama, on siiski väga palju õppetunde, mille me, me oleme omandanud ja väga palju on võimalusi ühendada võimekuse äh, loomine Aafrika Liidus, teha seda koos äh, ÜRO-ga läbi äh, Äh, kolmepoolsete konsultatsioonidel, aga jällegi üks õppetund, mille me siin võime õppida, äh, on see, et ressursid on piiratud ning äh, kui me anname lubadusi ühele organisatsioonile, siis võib juhtuda niimoodi, et teisele enam midagi ei jää. ja kõik sõltub loomulikult ka poliitilistest eelistest, see, millist organisatsiooni lõpuks siis toetatakse ja lõpetuseks mõningad probleemid, mis puudutavad siis toetust ÜRO rahuvalveoperatsioonidele. ilmselt valitseb endiselt äh, skeptitsism ÜRO juhtimisstruktuuride vastu, ma ütlen, äh, ütlesin oma sõnavõtu alguses, et reformid on toimunud ja meil oleks vaja rohkem teadlikkust, milline hetkeolukord on ja millised on äh, sellised keerulised olukorrad. probleeme loomulikult veel on ja nendega tuleb ausalt tegeleda. edusamme on tehtud ja me ei saa seda lihtsalt kasutada ettekäändena, et mitte osaleda ÜRO rahuvalveoperatsioonides äh, siis äh, mis puudutab rahuvalveoperatsioonide osakonda äh, New Yorgis, siis paljude jaoks Euroopas oli see mudel või eeskuju, aga paljude, paljud teised nägid asja teisiti me ei saa lubada sellist olukorda, et eh, mingi Euroopa Liidu üksus tege-, tegutseb ÜRO sees. nii et, et eh, selle peale peaks mõtlema. nüüd äh, poliitilise tahte puudumine, mandaadid, jällegi äh, probleemid, mis käivad ÜRO-s, ÜRO Julgeolekunõukogus äh,, neid mandaate operatsioonideks tuleb palju paremini kaaluda äh, ning äh, Julgeolekunõukogu peab olema kogu protsessi rohkem kaasatud. aga kui me räägime ÜRO-st, äh, siis me räägime kahest Julgeolekunõukogu alalisest liikmest, kes on Euroopa Liidu äh, liiderriigid, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. nii et, et ka Euroopa saaks ÜRO-s probleeme lahendada Äh, meil on endiselt äh, organisatsioonide vaheline rivaalitsemine Euroopa Liidu ja ÜRO vahel, see on äh, loomulik, seda juhtub ka Euroopa Liidu ja NATO vahel, Aafrika Liidu ja teiste organite vahel loomulikult, kui organisatsioonid tegelevad samade asjadega, siis tekib nende vahel rivaalitsemine. nii et, et käimas, käimas on veel ka siis konkurents ressursside pärast. raha on alati probleemiks ning Euroopa Liit äh, Äh, üritab omaenda julgeoleku- ja kaitsepoliitika võimekust suurendada ja meil on endiselt probleeme, et oma vägesid äh, korralikult varustada, nii et, et äh, praegune õhkkond ei ole just kõige parem, me ei saa öelda, et meil on piisavalt vahendeid üle, millega saaksime teisi organisatsioone toetada, aga see on poliitiline otsus ja see tuleb langetada ning eurooplased eelistavad endiselt eh, NATO-t ja Euroopa Liitu, sellepärast et nendes organisatsioonides on Euroopas, eh, eurooplastel rohkem sõnaõigust ja mõju kui eh, näiteks ÜRO-s India, India, Pakistan, need on ÜRO-s need riigid, kes rahuvalvesse kõige rohkem panustavad ning äh, tulemuseks ongi see, et me eelistame selliseid äh, lääne stiilis rahuvalveoperatsioone ja organisatsioone. ja lõpetuseks aasta kaks tuhat neliteist, kas see on nüüd siis see ainulaadne võimalus, äh, kus Euroopa Liit pöördub jõuliselt tagasi rahuvalve poole? kui ISAF, mis on üks suurim äh, Äh, külma sõja järgne operatsioon, operatsioon, mis on kõige kulukam, kui see operatsioon ükskord lõpeb, siis äh, väidetakse, et Euroopa äh, armeedel jääb vahendeid üle selleks, et tegeleda teiste missioonidega on täiesti selge, et hetkel äh, on äh, ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika alla käinud, need missioonid ei ole nii suured, nagu nad olid Solana ajal, nüüd on nad keskendunud põhiliselt võimekuse loomisele ja see tähendab loomulikult, et kuna sõjaväge tuleb välja õpetada, äh, siis äh, võib-olla tõesti tekib võimalus, et mõned riigid otsustavad rohkem rahuvalvele pühenduda ning tõesti on terve rida riike, kes sellele mõtlevad, kuidas seda teha äh, läbi näiteks mõne nišivõimekuse või mõnel muul moel nüüd mõned küsimused, mis endiselt lahendamist vajavad. Äh, Euroopa Liidu võimekus ei ole küsimus ainult ÜRO jaoks, see on Euroopa Liidu enda jaoks, kui me tahame tugevamat rolli, siis võimekus on probleem, vaatame, mis, kuidas on lugu praegu Maliga. Äh, ÜRO on seal väga arvukalt esindatud, äh, sest et Euroopa Liit ei soovinud sinna sõjaliselt suuresti panustada meil on vaja dialoogi juhtimisküsimustes, siis ÜRO reformi küsimus, mis tuleb tõsiselt lahendada ja eurooplased mängivad selles olulist rolli ning loomulikult peavad liikmesriigid toetama tegevuskava, aitäh. ja lõpetuseks. ja lõpetuseks, mis puudutab parlamenti, siis oluline on see, milline on parlamendi suhtumine rahuvalvesse Äh, meil on vaja rohkem dialoogi rahuvalveoperatsioonide osakonnaga. meil läks vaja kaheksa aastat, et neid suhteid luua, äh, selleks et ÜRO oleks otse esindatud siin Brüsselis. Äh, Neil on rohkem dialoogi võimalusi kui ainult New Yorgis ning Äh, parlament võiks pidada arutelu sellele, kuidas, selle üle, kuidas Euroopa pöördub tagasi rahuvalve juurde ja kuigi see parlamendi pädevusse ei kuulu, saaks parlament äh, siiski äh, üsna valjuhäälselt öelda oma seisukohti ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika eesmärkide kohta. sellega ma lõpetaksin ja suur aitäh tähelepanu eest suur tänu teile, professor. sooviksin nüüd sõna anda saadik Gary Quincy'le. suur tänu, eh, <clears throat> juhataja, lugupeetud daamid ja härrad parlamendiliikmed. ma üritan täiendada pisut, eh, pisut eh, Joachimi sõnavõttu ÜRO teemal, eriti puudutab see partnerlust Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu vahel. eriti puudutab see rahu ja julgeolekut. kõigepealt sooviksin rõhutada seda, et kõik see, mida me teeme Aafrika Liiduga, langeb meie ühispartnerluse alla, Euroopa Liidu Aafrika partnerluse alla, mis pandi paika Lissaboni tippkohtumisel kahe tuhande seitsmendal aastal, mis selle strateegia välja töötas. seda eh, kinnitati taas kord kahe tuhande kümnendal aastal Tripolis ning selle, seda arutatakse ka järgmisel tippkohtumisel, mis toimub järgmise aasta aprillis. me oleme juba alustanud, ähm, oleme juba alustanud äh, tihedat mõttetööd selle partnerluse ähm, tuleviku osas. tegu on eri mandrite äh, partnerlusega, kuid meil on olemas erinevaid finantsinstrumente. Äh, see, meil on näiteks naabruspartnerlus ning alates järgmisest aastast Eh, on meil veel eh, uue instrumendina Pan-Aafrika programm, mis katab kogu Aafrika. ning ehm, eh, see puudutab siis meie bilateraalseid suhteid Aafrikaga, see on seotud siis kaheksa temaatilist partnerlust, millel igaühel on oma äh, tegevusplaan ning tuleksin partnerlus, äh, esimese partnerlusteema juurde, milleks on siis rahu ja julgeolek. Need on kõik need partnerlusküsimused on omavahel seotud, eriti need esimesed kaks ehk siis rahu ja julgeolek ning demokraatlik, äh, demokraatia ja inimõigused on omavahel tihedalt seotud. Euroopa Liidu äh, lähenemises, Euroopa Liit oma lähenemises järgmisele tippkohtumisele soovib, et need kaks partnerlust äh, oleks omavahel seotud nii-öelda rahu ja partnerlus äh, part,, äh, rahu ja demokraatia nimelise partnerluse all ja see puudutab siis ka häid juhtimistavasid. rahu ja julgeolek. sellel on kolm põhilist eh, eesmärki ja prioriteeti. kõigepealt üks siis tugevdada poliitilist dialoogi Aafrika ja Euroopa vahel, jõuda ühistele eh, seisukohtadele, välja töötada ühine lähenemine eh, ja rahule, julgeolekule ja stabiilsusele. samuti tegeleme globaalsete küsimustega nagu terrorism, organiseeritud kuritegevus, rahapesu ja nii edasi teiseks ehm, töötame äh, Aafrikat ühtse rahu ja julgeoleku nii-öelda arhitektuuri ülesehitamisel, samuti garanteerida piisavalt rahalisi vahendeid Aafrika ehm, Aafrika ehm, rahuvalve operatsioonide jaoks ning äh, äh, lõpuks siis African Peace Facility äh, mis siis eksisteerib aastast kaks tuhat neli. kuid äh, mida me äh, saame teha äh, see, ähm, kuid Aafrika rahu tagamisrahastu, seda me saame sellel on oma eelarverida, me ei saa seda teha, me ei saa seda, neid vahendeid võtta üldeelarvest. nüüd, mis puudutab rahu ja julgeoleku ülesehitust. kahe tuhande teisel aastal loodi Aafrika Liit ning see muutis ühte olulist põhimõtet, mis puudutas siis mittesekkumispoliitikat Aafrika Liidu liikmesriikide siseasjadesse. ja see eh, tõi, võttis siis sellise eh, lähenemise aluse rahujulgeoleku nõukogust sai põhiline otsuse langetamisorgan äh, rahu ja julgeoleku küsimustes ning äh, sellega seoses loodi ka oma sõjaline, äh, sõjaliste küsimuste komisjon. samuti on, loodi nii-öelda varkad, tarkade kodu, kes, kogu, kes on seotud eriti vahendustegevusega, samuti Aafrika mandri varajase hoiatuse süsteem mille eesmärgiks on esitada kiiret äh, informatsiooni potentsiaalse konflikti olukorras. kõik on hakanud toimima praeguseks hetkeks. teiseks on, äh, sest teiseks on olemas äh, Aafrika kiirreageerimisrühmitus, mis peaks tõhusalt toimima hakkama kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates ning samuti on Ehm, viis regionaalset brigaadi, igas viis tuhat meest, ehm, millel on siis kiirreageerimisvõime, mis võiksid hakata tegutsema kiireloomuliselt kriisiolukordade lahendamiseks. järgmine slaid, palun. rahu on õnnetuseks väga kulukas nähtus siin on üldised äh, arvud, üheksas äh, ja kümnes äh, arengufond. Ähm, praegusel hetkel on läinud veerand miljardit eurot kahe tuhande teisest aastast peale need kolm valdkonda, mida ma mainisin seoses Aafrika raha tagamisega ja tegele-, mis tegelevad siis vahenduse või äh, rahu tagamisega. ja seitsmekümne miljoni eest on läbi viidud erinevaid tegevusi üle kogu Aafrika. Äh, samuti on Apsale mm, äh, kulutatud sada kolmkümmend miljonit toetada Aafrika Liitu ja regionaalseid organisatsioone, äh, nende institutsioonide ülesehitamist, nende koolitust ja äh, ja samuti eh, ka kiirreageerimisrühmituse eh, loomist ja tegevust. kõige olulisem on olnud üks koma üks miljardit, mis eh, on läinud Aafrika rahutoetusoperatsioonide läbiviimisele. see slaid näidab, näitab siin erinevaid Euroopa Liidu ja ÜRO rahutoetusoperatsioone Aafrikas. kõige olulisem toimub äh, Somaalias seitsmeteist tuhande äh, sõduriga ning äh, seitsesada viiskümmend seitsesada viiskümmend meest on äh, kohal äh, Kesk-Aafrika Vabariigis. kaheksakümmend neli tuhat äh, viie koma nelja miljardi dollari eest. Amis ning Kesk-Aafrika Vabariik, nende jaoks on umbes miljard eurot eelarvet. nii et võib öelda, et rahva tagamise operatsioonid Aafrikas maksavad umbes kuus koma viis miljardit dollarit aastas. seda on tohutult palju võrdleksin seda äh, Aafrika Liidu eelarvega, nende administratiivne eelarve on vähem kui sada kakskümmend miljonit dollarit. nii et see on täiesti ebaproportsionaalselt suur raha, mis absoluutselt Aafrika Liidu, äh, Aafrika Liidu üle nende võimete. me ei äh, saa maksta äh, näiteks laskemoona või äh, sõjalist või muude selliste näiteks sõjamasinate eest me saame maksta meditsiinilistele vahendite kasutamise eest, samuti sõduritele palga maksmiseks ja nii edasi. ÜRO toetab logistika osa ning teised doonorid äh, kes töötavad kahepoolsete lepingute alusel, näiteks äh, USA, äh, neil on äh, oma kahepoolsed lepped kohal Aafrika riikidega. ma sooviksin nüüd rääkida sellest, millised on suhted Euroopa Liidu, Aafrika Liidu ja ÜRO vahel kuidas need suhted toimivad, on olemas partnerli, strateegiline partnerlus ja samuti on strateegiline partnerlus Aafrika Liidu ja ÜRO vahel ning on äh, lood, loomisel ka tegevusplaan äh, selle kohta, kuidas äh, meie saaksime toetada ÜRO rahuvalveoperatsioone see, selle kohta koostati ülevaade kahe tuhande üheteistkümnenda aastal. ning peab ütlema, et kogu see kolmnurk toimib äärmiselt hästi me oleme mõlema organisatsiooni, nii Aafrika Liidu kui ÜRO usaldatud partnerid ja näiteks minu delegatsiooni sõjaline nõustaja osales eh, eh, näiteks koostöös ÜRO-ga ning eh, ning no, esines omapoolsed ettepanekud selles osas, kuhu suunas emissioon peaks edasi liikuma. nii et äh, Euroopa Liitu soovitakse äh, osalema äh, planeerimises juba üsna algusfaasidest peale. sooviksin rõhutada seda, et me ei tegutse vaakumis. see on osa meie äh, üldisest lähenemisel. me tegeleme, tegutseme näiteks, meil on Somaaliast äh, Aafrika sarve strateegia, meil on Saheli strateegia, Kesk-Aafrika strateegia. me näiteks osutame humanitaarabi, esitame, osutame humanitaarabi, samuti julgeolekualast abi, Amissomi ma juba mainisin meil on koolitusmissioon äh, Somaalias, äh, Somaalia julgeolekujõudusid äh, koolitame välja, samuti tegeleme Atlanta operatsioon, mis võitleb piraatlusega Somaalia rannikul ning see kõik moodustab üsnagi üldise ülevaatliku pildi hiljuti toimus äh, konverents, äh, mille eesmärgiks oli siis äh, tegeleda just Somaalia arengulise ja riigiehituse, ülesehituse küsimustega, millele on samuti otsustatud kulutada miljard dollarit. mida me oleme saavutanud? Aafrika mandril on Aarika, Aafrika Liit praegusel hetkel võtmefiguur kriisi lahendusküsimustes. kui ta räägib äh, ühel häälel, et siis kogu ülejäänud maailm kuulab. vaadakem Sudaani, vaadakem Somaaliat, kus äh, Euroopa Liit on põhimõtteliselt äh, tegevusplaani paika pannud ja ÜRO Julgeolekunõukogu on seda hiljem jälginud. Aafrika Liidu äh, julgeolekunõukogu on suure autoriteediga kogu, kui näiteks toimub riigipööre või riigipöörde katse, näiteks vaadake, mis toimus möödunud aastal Malis. kahekümne nelja tunni jooksul sai Aafrika Liidu Julgeolekunõukogu kokku, mõistis riigipöörde katse hukka ning neljakümne kaheksa tunni jooksul kohtusid nad uuesti ning viskasid Mali Aafrika Liidust välja sama juhtus ka eh, Guinea-Bissau eh, Kesk-Aafrika Vabariigi ja muu sellisega, nii et tema tegevusel on kaalu Aafrika mandril. Aafrika Liit, nagu ma ütlesin, on ehm, väga tegev erinevates julgeoleku eh, üksustes, millega ta kokku peab puutuma. ja samas peab ütlema seda, et äh, möödunutel, möödunud aastal just eriti Saheli piirkonnas on äh, probleemid teravnenud, äh, eriti samuti Somaalias ja, ja mujal ning Euroopa, Aafrika Liit oma väheste vahenditega on, on, oli sunnitud simultaanselt mitmete selliste kriisiolukordadega eh, hakkama saama ja nende jaoks peab ütlema, et nad on saanud sellega hakkama, suutnud sealjuures oma liidri rolli säilitada. kuid nagu ma ütlesin, üksinda ei saa nad seda teha ning eh, eh, Aafrika äh, äh,, Aafrika rahu tagamise operatsiooni rahastamine on Aafrika Liidu sõnadel nende jaoks väga oluline ning Euroopa Liit on nüüd üks nende suuremaid toetajaid. kuid väljakutseid loomulikult on näiteks meie toetus Amisomile sel aastal on olnud umbes kahesaja viie miljoni euro suurune. seda on kurb öelda, kui vaadata seda abiprojekti, siis on see ilmselt kõige suurem ühekordne abiprojekt, mis Euroopa Liidul kuskil maailmas nurgas olemas on ning meid see nii-öelda pumpab üsnagi tühjaks ja eh, peale meie ÜRO ja Ameerika Ühendriikide on väga vähe eh, partnereid, kes Aafrika Liitu toetaksid. teiseks peame eh, välja töötama ka erinevate osalejate töö, töövaldkonnad, me peame selles osas veel tööd edasi tegema sest meie, kui me välja töötasime rahu toetamisrahastu Aafrika jaoks, siis me ei kujutanud ette, et et Aafrika Liit peab näiteks eh, Amnisomi eh, su-, sarnast, eh, sarnast operatsiooni üleval hoidma kuus aastat ja tegelikult veel praeguseks on see kuus aastat olnud ja veel kolm aastat edasi. ning ilma meieta oleks Aafrika Liidu rahutagamismissioonid palju lühemad ja nõrgemad. ning samuti on küsimuse all eh, Aafrika Liidu ja kohalike organisatsioonide vahelised suhted, see tuleks, tuleks veel paremini välja töötada ja täpsustada. ning eh, Aafrika rahu ja julgeoleku ühesehitus ning äh, Eh, Aafrika kiirreageerimisrühm, need mõlemad tuleks paika panna võimalikult kiiresti. me teame, milline on olukord Kesk-Aafrika Vabariigis. Eh, see on äärmiselt tõsine ning iga päevaga ta ainult halveneb. ning eh, ning Aafrika rahu tagamisüksuste ülesseadmine seal võtab liialt kaua aega meie üritame koordineerida eh, erinevaid eh, sekkumisi Euroopa Liidu poolt, erinevate liikmesriikide poolt, isegi suurepärase koordineerimisega on fakt see, et eh, erinevad menetlused, erinevad tegevused toimuvad eri valdkondades ning tühikuid ikkagi tekib, me ei saa lihtsalt Anissonilt raha ära võtta ja panna Ükarnesti või, või koolitusmissiooni või, või piraatluse vastasesse võitlusesse, see asi ei toimi niimoodi. me peame oma koordineerimistööd kindlasti parandama nii siin kui koha peal. vaatame nüüd tulevikku. ma ütleksin, et need kolm põhivaldkonda on Äh, äh, äh, jäävad samaks kui need, millega me praegu oleme, tegeleme. tahaksin rõhutada, peame töötama näiteks selle osas edasi, kuidas finantskoormat edasi kanda, Aafrika riigid peavad samuti neid suuri rahutagamise organisatsioone peavad toetama. samuti ÜRO ja teised traditsioonilised ja ka uued äh, doonorid peavad äh, oma panust suurendama, et me teaksime, äh, kuhu me edasi liigume, kuhu Aafrika edasi liigub ja nüüd on üsnagi suur probleem, mis üsnagi varsti võib üles kerkida. nimelt Euroopa Arengufondi lõpetab praegune tege-, fond lõpetab tegevust selle aasta lõpus ning uus ei hakka tööle enne kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, nii et aastane auk jääb vahele ja nagu me õnnetuseks Nairobis nägime viimase kolme päeva jooksul, äh, sõda Al-Shabaabi vastu ei ole sugugi võidetud, ei ole kahtlustki selles, et Amisjon peab oma tegevust jätkama pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat edasi ning toetust on vaja kindlasti edasi äh, Ähm, äh, säilitada ning see tekitab väga tõsise finantsküsimuse. ning neid, äh, kes äh, see küsimus huvitab, see on meie ühine veebilehekülg Aafrika Liiduga ning kogu meie tööinformatsioon on sellel veebileheküljel ka olemas, aitäh. suur tänu härra Kunts. järgmisena saab sõna doktor Aleksander Matele. Dear Mr Chairman. härra esimees, auväärsed saadikud, daamid ja härrad. alustuseks tahaksin ma teid tänada selle eest, et te kutsusite mind siia kõnelema. otsustasin rääkida sellisest mitte Äh, akadeemilisest teemast nagu Euroopa Liidu mitteotsene äh, lähenemine rahuvalvele. see on selline teaduslikum lähenemine. Äh, jagan oma ettekande kolmes ossa. kõigepealt selgitan, mida ma pean silmas selle kaudse lähenemise all. siis üritan tutvustada seda trendi, millest ma räägin ning teiseks toon välja selgitused äh, praegusele olukorrale ning kokkuvõtteks küsin ma, kas kogu see asi on mõttekas. tuleb ka ära märkida, et minu tänane ettekanne põhineb suuresti minu tööl koos kolleeg Ester Mareeniga, kes istub seal saali teises otsas. ning see on osa tulevasest raamatust rahuvalve kohta Aafrikas aga alustan. Euroopa Liidu kaudne lähenemine. rahuvalve puhul on õiglane öelda, et Euro Euroopa Liit on alati toetanud teiste organisatsioonide tööd, näiteks ÜRO, NATO või Aafrika Liidu tööd. seega koostöö ei ole küll uus, aga siiski väidan ma, et äh, ülesannete jaotus on muutumas, samuti operatiivtegevus Euroopa Liidu poolt. kui vaadata vanemaid äh, Euroopa Liidu missioone kaitse- ja julgeolekupoliitika raames, siis näiteks see Tšaadi missioon oli, ma oleksin võinud mainida ka Artemist Kongos või Kongo missiooni kahe tuhande kuuendal aastal või oleks võinud välja tuua ka näiteks ÜRO missiooni Lõuna-Liibanonis, kus osalesid peamiselt Euroopa Liidu sõdurid. aga kõik need öö, äh, ühised, äh, vanemad ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika missioonid öö, äh, tegelikult asendasid Euroopa Liidu rahuvalvajaid ja nende poliitiline mandaat oli tugev, see tähendab, et jõu kasutamine oli delegeeritud kõige äh, madalamale võimalikule tasandile, tasandile ehk siis äh, sõdurite käsirelvad või näiteks ka Tšaadi puhul siis äh, õhurünnakud. Nendel missioonidel näitasid Euroopa sõdurid üles isegi suurepärast operatiivtõhusust nii taktikaliselt kui ka tehnoloogiliselt Nad näitasid, et nad suudavad tõesti järjest rohkem domineerida erinevaid konflikte, kuhu neid saadetakse. siin on tugev heidutusefekt ning see, selle läbi otseselt suureneb julgeolek. kui nüüd võrrelda neid vanemaid missioone uute missioonidega Euroopa Liidu poolt ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika raames, seal on paremal pool ka slaid sellest, kuidas Euroopa Liidu sõdurid treenivad Saheli piirkonnas Mali sõdureid, siis võib vaadata ka Somaalia väljaõppemissiooni, Liibüa missiooni või suutlikkuse tõstmise missiooni Sahalis, Sahelis või Somaali poolsaarel. kõikide nende uute missioonide puhul Euroopa jõud keskenduvad suutlikkuse tõstmisele, ehk siis see on selline haridusprogramm kohalikele partneritele, selle asemel, et otse to tooks kaasa heidutuse läbi otsest julgeolekutus taseme tõusu, antakse pigem sellist turvatoetust. see on viimaste aastate tõsine trend, mis iseloomustab seda kaudset lähenemist. Teie, kes tunnete strateegilisi uuringuid, siis te kindlasti teate, et ma öö, laenasin selle termini äh, Sir Littlehardilt, kes on van, äh, juba vanem Inglise äh, sõjaline strateeg äh,, kes väitis siis, et primaarseks eesmärgiks peaks olema mitte otsene lahing, vaid äh, tagalatöö. ja tema kasutas siis seda kaudset lähenemist. niisiis, Euroopa Liit ei soovi Äh, rahu tagada läbi suurte, suure hulga oma sõdurite saatmise, vaid üritatakse kujundada olukorda selliseks, et äh, teised valvavad rahu, on suutelised rahu tagama. võiksin ka ära märkida, võttes arvesse, mida siin varem on kolleegide poolt öeldud, et see kaudse lähenemise trend käib suuresti kaasas ka Euroopa äh, käsikäes Euroopa rahastamisinstrumendiga, Euroopa, Aafrika rahutagamisrahastu näiteks leidis juba maininus, siis Aleksander Hondus, Euroopa eriesindaja, andis aru ka Lordide Koja ees ja ta ütles, et Euroopa Liit põhimõtteliselt rahastab Al-Shabaabi vastast sõda. see tähendab ka seda, et kui te soovite seda paradigmat laiendada, siis võib ka öelda, et see kaudne lähenemine läheb kaugemale kitsast rahuvalvest. sest kui teatud liikmesriigid otsustavad relvastada, anda relvi mõnedele Süüria mässulistele, siis äh, äh, siis ka see iseloomustab üldist trendi, aga mina olen teadlane ja see huvi- ja mind huvi-, huvitab ka see, millised on selle viimaste aastate trendi selgitus ma tooksin välja kuus eraldi selgitust teile. mõned nendest on omavahel väga tihedalt seotud ning nad ei välista üksteist. kindlasti mitte. alustuseks tahaksin ära märkida, et kohalik olukorra kontrollimine on oluline ja mõistlik, et aafriklased ise leiavad lahendused Aafrika probleemidele. samuti on see lähenemine kulutõhus. Need suutlikkuse tõstmise missioonid on ka palju odavamad kui vanad rahuvalveoperatsioonid. tsiviilsuutlikkust tõstmise missioonide iga-aastane eelarve on umbes kümme kuni kakskümmend miljonit eurot, samas Tšaadi operatsioon, mis ei olnud eriti suur sõjaline operatsioon, läks maksma üle miljardi euro. kui võtta Liibüa näide, siis tekib küsimus miks Euroopa Liit keskendub ainult piiripiirkondades abile. me, seda seepärast, et iga mõistlik planeerija võib teile öelda, et kui te soovite rahu Liibüas, siis tuleb täita teatud tingimused, tuleb tagada, et kohal on umbes kolmkümmend kuni sada kakskümmend tuhat ähm, sõdurit ning keegi loomulikult ei soovi öö, hakata saatma nii suurt Euroopa sõdurite hulka sinna. kolmas selgitus on pikemaajaline jätkusuutlikkus. vanade missioonide puhul rõhutasin ma eelkõige seda heidutusmomenti, see on alus, põhimõtteline funktsioon nende operatsioonide puhul. heidutus töötab ainult siis, kui sõjaline oht on öö, usutav ning kohapeal. see tähendab, et nad, need missioonid ei saa kesta lõputult suutlikkust tõstmise missioonid, aga mil, mille jalajälg on küll äh, kerge, aga pikk äh,, mõjutavad olukorda jätkusuutlikumalt pikemas perspektiivis ja on odavamad. ning seega äh, on ka motivatsioon neid missioone pikalt käigus hoida ja lehvitada Euroopa Liidu lippu seal kohapeal pikemalt. neljas selgitus mida võib näha ka teadusajakirjades, on järgmine. teatud määral mõistetakse järjest rohkem, et tõusvate riikide öö, äh, majandushuvid Aafrikas ja äh, Aafrika riikide hulgas ja mujalgi maailmas äh, kaasavad järjest suuremat strateegilist mõõdet samuti. ning siin võib öelda, et tõesti võib-olla oleks mõistlik stabiliseerimisülesanded te puhul korraldada allhange kohalike jõudude hulgas, tagamaks, et on olemas kohapeal ka sõjalised platvormid, mille tagamine Euroopa Liidu poolt viim-, järgmistel aastatel saab olema väga raske. viies selgitus, Louis Simon, minu kolleeg, on sellest põhjalikumalt rääkinud. nimelt, suutlikkuse tõstmine on ainuke ülesanne, mida Euroopa Liit endiselt suudab läbi viia, milles ta on suuteline kokku leppima. tuleb ka ära märkida, et Euroopa Liidu poolne tugi äh, Prantsusmaale, kui nad äh, alustasid operatsiooni Serval, oli heal juhul piiratud Pariisi arvates. samas Saheli äh, piirkonna kriis oli mitme aasta jooksul juba arenenud aeglaselt, aga kindlalt. viimane selgitus, mida ma soovisin välja tuua, kannab nime äh, kriisi juhtimisparadigma lõpp. järgmine slaid illustreerib seda ka. siin on graafik, kus näidatakse Euroopa Liidu panuse kogusummat äh, rahvusvahelistele stabiliseerimis- ja rahuvalveoperatsioonidesse, olgu nad siis Euroopa Liidu, ÜRO või NATO operatsioonid. see on siis nende kogusumma, aga siin on välja jäetud võõrbaasid, liikmesriikide ja koalitsioonide operatsioonid. siin on tegemist siis ainult mitmepoolsete julgeolekuoperatsioonidega. ja siin võib näha, et külma sõja lõpus toimub väike langus, Jugoslaavia kriisi ajal jällegi eskaleerub see ning esimene tipp saavutatakse Kosovo kriisi ajal. teine tipp saavutatakse kahe tuhande üheksandal aastal ISAF-i operatsiooni märkimisväärse laiendamise ajal Afganistanis ning siis on jätku, siis on edasi langev trend. loomulikult on see kõik seotud asjaoluga, et Euroopa Liidu riigid kannatavad praegu eelarvepiirangute all, aga see võib olla seotud ka sellega, et geopoliitiline keskkond järjest muutub. sest see stabiliseerimise kriisi juhtimis öö, äh, öö, äh, äh, missioonid leidsid ale-, aset peamiselt USA hegemoonia ajastul. see hegemoonia aga Mm, väheneb ning äh, julgeoleku paradigma muutub sellega seoses. ma lubasin, et lõpetan ühe küsimusega. see kaudse lähenemise trend, kas see on äh, mõttekas? vastus on jah, aga siin on mitmeid agasid, tooksin need välja. põhimõtteliselt öö, äh, Äh, see, et võimaldatakse teistel rahu valvata, on strateegiliselt mõttekas, sest see annab eurooplastel äh, võimaluse osaleda rahuvalves, rahu tagamises, aga ei pingutata ka sellega üle. Äh, seega kasinusaegadel on see hea. siin on aga kolm aga esiteks sageli suutlikkuse tõstmist antakse homöopaatilistes doosides väga keeruline on välja selgitada, kui palju on ressursse vaja koolitusmissioonide jaoks, aga on selge, et väga sageli on oht äh, soovmõtlemisse takerduda. tore on küll konfliktitsooni äh, panna püsti Euroopa Liidu lipp, kuna seal on koha, kohal viiskümmend eurooplasest äh, nõustajat, aga konflikti see ju lõpetada väga hästi ei aita teine aga. kui luua öö, suutlikum kohalik julgeolekusektor, siis tuleb öö, endale aru anda ka, et öö, tõhusamad armeed ja politseijõud on kahe teraga mõõk. sageli ei allu nad demokraatlikule järelevalvele julgeolek annab küll mõjuvõimu, kuid samas võib see anda ka tagasilöögi, kui kohalikele liiga suur armee tagada. näiteks kui vaadata, kui palju on Ameerika raha pumbanud Egiptuse armee toetuseks ja kui mõelda, kui palju mõjuvõimu nad siis sellest on saanud, see pole ka päris selge Te võite küll arvata, et see on ainult Ameerika probleem, aga minge välisteenistuse veebileheküljele, klikkige öö, lõppenud missioonide leheküljele ja kui te siis vaatate öö, siin, klikite Euroopa julgeolekusektori reformi ikoonile, siis öeldakse, et see aadress, mida te kasutate, on vale või aegunud. skeptilised teadlased, nagu mina näiteks, hakkavad mõtlema, et kas see on ikka juhus. ning lõpetuseks on oht ka selles, et me ajame segamini suutlikkuse tõstmise missioonid päris rahuvalvemissioonidega. vahel on suutlikkuse tõstmise missioonid täiesti mõistlikud, aga kui Euroopa piiride lähedal läheb põrgu lahti äkitselt, siis Euroopa huvide ja väärtuste kaitseks on vaja ka otsest lähenemist. selli-, vahel on see, see valik hädavajalik ja meil on vaja, et, et me saaksime sellise valiku ka teha. me peame tagama, et suutlikkuse tõstmine ei ole ainus asi, mida me suudame teha. lõpetuseks tahaksin juhtida teie tähelepanu tulevasele Euroopa Ülemkogule detsembris ning seal tuleb kindlasti silmas pidada seda, et praegusel hetkel lõhutakse Euroopa sõjavägesid kuni kriitilise punktini peaaegu ja me peame selle suutlikkuse katastroofilist vähenemist takistama, sest muidu poliitikutel kriisihetkedel ei olegi võimalust reageerida. aitäh. härra Van Orden võib-olla teie äh, soovite ähm, omalt poolt äh, mõned kommentaarid teha või midagi kokku võtta? ei, äh, minu arvates oli tegemist väga suurepäraste sõnavõttudega. ainuke asi, mida ma öelda tahaksin, on et härra Madelaar, mulle meeldis teie ettekanne väga, aga kõige huvitavam on see, et Eh, kui te räägite sellest, et Euroopa valmisolek eh, reaalsetes eh, operatsioonides osaleda on vähenenud, siis teil ei jääks sellist muljet, kui te kuuleksite arutelusid siin selles kojas või ka teistes Euroopa institutsioonides. teisisõnu, see tegelikkus ja, ja sõnad ei ole veel vastavusse jõudnud ning ma tahaksin öelda, et Euroopa Liidu sõjalised ambitsioonid retoorilises mõttes on väga tugevad ja seetõttu nad soovivad ka nõndanimetatud eh, kaitseministrite ülemkogu eh, või kaitseteemalist ülemkogu detsembris ja igatahes kõik need kolm ettekannet on mulle andnud täna väga palju mõtlemisainet, kõik te toetasite sellist Euroopa Liidu äh, sõjalist rolli. ja härra Madelaar, teie kuus äh, selli-, selgitust, miks me sellist kaudset lähenemist kasutame, äh, te jätsite mõned välja tegelikult, mulle tundub, et Äh, me suhtume allergiliselt ohvritesse, mis sõjaliste operatsioonidega kaasnevad. avalik arvamus meie riikides äh, suhtub äh, ohvritesse väga allergiliselt, nii et, et kui on võimalik enda inimeste hulgas ohvreid vä vältida ja lasta kellelgi teisel neid ohvreid kanda, siis on asi lihtsalt parem. see on veel üks selgitus ning mis Äh, näiteks puudutab seda, miks Euroopa Liit Liibüas tegeleb piirikontrolli äh, operatsioonidega ja muudega, siis sellepärast, et liibüalased ei tahtnud meie abi muus vallas. meie meeleheitlikult üritasime sinna mingit sõjalist operatsiooni saata, aga keegi ei tahtnud seda. minu küsimus teile kõigile oleks arvestades kõike seda, mida me täna kuulsime, milline oleks äh, kõige kasulikum asi, mida Euroopa Liit saaks tegelikult teha, jättes kõrvale ilukõne, oma ambitsioonid, äh, selle, et olla tegija maailma areenil, Euroopa Liidu armee, kui see kõik kõrvale jätta, kui Euroopa Liit tõesti tahaks midagi kasulikku teha Äh, rahu toetamise vallas, äh, kas ÜRO jaoks või Aafrika Liidu jaoks. milline oleks siis see kõige kasulikum asi, mida me saame teha, kas lihtsalt anda raha või kuidas? aitäh, härra Van Orden. härra Feisas, kas te soovite samuti sõna võtta? Äh, härra Kaaler proua Koomes. The... aitäh äh, nende väga huvitavate sõnavõttude eest. esimene äh, ülesanne, mis mul oli, kui ma siia parlamenti tuulin, äh, kaks tuhat neli, oli seotud Darfuri missiooniga ja sellest ajast saadik oleme me ära käinud väga pika tee kahe tuhande neljandal aastal oli kakssada viiskümmend Ghana sõjaväelast Darfuris, kes üritasid siis äh, nii-öelda Aafrika äh, Liidu operatsioonile äh, alust panna ja neid toetas Euroopa Liit. selle missiooni struktuuri pani paika siis Euroopa Liit ja nüüd me oleme ära käinud pika tee, näiteks Somaalias Amisoni, Amisomi missioonil on praegu seitseteist tuhat meest Äh, see kõik siiski tõestab, et Euroopa Liit on äh, läbi partnerluse Aafrika Liiduga asju muutnud. aga loomulikult probleemid jäävad ja tekivad ka uued probleemid ning ma usun, et kõige suuremaks probleemiks on äh, just see sidus lähenemine, mis on seotud poliitilise tahtega me kõik praegu Äh, palvetame, et ei tuleks välja, et, et mõned terroristid, kes või koguni kõik, kes osalesid äh, Keenias selles äh, rünnakus, ei ole UTM-i poolt koolitatud. kõnelejad mainisid, et sellist ühist lähenemist ei olnud meil ka Guinea-Bissau nimel, me kutsusime missiooni ära hoopis siis, kui seda oli vaja tugevdada Aafrika Liit mõitis riigipöörde hukka, aga samas osutas julgeole-, omistas julgeolekust hoolitsemise ECOWASile, kes oli üks riigipöörde korraldajaid. tegemist oli rivaalitsemisega Angola ja Nigeeria vahel. ja üks minu küsimusi suursaadik Quintsile on äh, mida me siis nüüd saame Guinea-Bissau puhul teha, me näeme nüüd, kuidas seal on äh, terroristide võrgustikud, mis tegutsevad koos kurjategijate võrgustikega. Äh, järgmisel aastal, kui Panama kanali laiendamine lõpule jõuab, mis siis saab, me näeme juba Guinea lahes piraatlust, äh, noh, mida oleks vaja näiteks teha selleks, et tagada kõiki neid väljakutseid arvestades julgeolek Guinea lahes Liibüa. ja, ja antud juhul, härra, härra Van Orden, olen ma teiega nõus. tõepoolest mitte keegi ei soovinud, et Euroopa Liit sinna julgeoleku ja kaitsepoliitika missiooni saadaks. ja alles praegu me alustasime seda piirimissiooni, kuigi me teame, et tegemist on liiga vähesega liiga hilja julgeolek äh, Liibüas sõltub äh, korralikust sõjaväekoolitusest, julgeolekujõudude äh, koolitusest, aga neid praegu ei ole. mitte keegi ei soovinud meie poolt seda koolitust ja liikmesriigid ka ei soovinud, nad tahavad, et asjad läheks edasi nii nagu edasi, nad ei soovi koordineeritud välis- ja julgeoleku, julgeoleku ja kaitsepoliitika lähedust Äh, sest et nad tahavad, et samad suhted, mis neil olid Gaddafiga, jätkuksid äh, uut, äh, ka uue valitsusega. ja nagu te teate, nüüd on Liibüast juba relvad ilmselt ka Süüriasse jõudnud, meie enda julgeolek on juba kaalul ja nüüd on Liibüa pöördunud abi saamiseks NATO poole ja NATO teeb seda ja, ja NATO põhimõtteliselt on needsamad Euroopa riigid ma ei tea, kas asi on rahas või milles iganes, sest need riigid, kes seal NATO mütsi all osalevad, maksavad selle eest. nii et ma tahaksin äh, suursaadik Kventsilt küsida, et mida Aafrika Liit arvab sellest NATO osalusest, mida Liibüa valitsus ametlikult on taotlenud? sest nad ei ole saanud mingit vastust Euroopa Liidult lõpetuseks Mali on loomulikult üks juhtum, äh, kus äh, äh, just kulude tõttu mitmed liikmesriigid ei ole saanud oma vägesid sinna saata. kas te võiksite öelda, kas teie ka asju niimoodi näete? ning veel üks küsimus, mm, millele järgmisel ülemkogul kindlasti tuleb vastust leida ja parlament mitmetes raportites on seda soovitanud, näiteks kas või kolleeg Janaku raportis. ja lõpetuseks veel lahingueeskirjad, me näeme üha rohkem neid nii-öelda alltöövõtte äh, äh, era, erafirmad äh, osalevad isegi ja, ja mis, kuidas tagada, et meid ei hakata äh, kunagi süüdistama inimõiguste rikkumises ja väike- ja kergrelvade levitamises. aitäh. härra Feisas saab nüüd sõna. suur tänu. mina olen arvamuse raporti koostaja koostöökomisjonis ning ma loomulikult sooviksin tänada kõiki neid, kes oma, siin oma suurepäraseid äh, ettekandeid meile esitasid. kui sooviksin küsida eelkõige härra Mattelari käest kõigepealt, kuid ka teised võivad vastata. Rääg-, öeldakse, et eel, et Euroopa eelkõige koolitab välja Aafrika enda väejõudusid. millal teie arvates on loota et äh, Aafrikas endas on olemas sellised väeüksused, mis on valmis ähm, konflikti ennetusega tegelema Aafrikas. üks äh, asi on see, kui me pidevalt informeerime, koolitame, teavitame kuid mina kardan, et äh, lootus, et selline väeüksus kunagi luuakse, äh, mis toimiv on, see äh, on, toimub väga kauges tulevikus ja sen- ja senikaua Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja NATO peavad, peavad pidevalt olema tegevusvalmis, me nägime, mis toimus Malis, me nägime, mis toimus mujal, kuid millal aafriklased on ise valmis äh, selleks, et nad oma saatuse enda kätte võtta? jah, härra Kaaler, aitäh mis äh, meie äh, kohustusi ja lubadusi Aafrika Liidu ees puudutab, siis mina juhin delegatsiooni, äh, mis arendab suhteid Pan-Aafrika parlamendiga. meie Aafrika partnerid räägivad meile pidevalt, et äh, nende kaheksa partnerlusega Euroopa Liidu Aafrika strateegia ellurakendamisel on julgeoleku ja kaitsevaldkond see, mis toimib kõige paremini ja see ei ole sugugi üllatav, eh, sest meil on alati mingi konkreetne kriis, millel on konkreetsed vajadused ja siis saame otsustada, kuidas abi otsustada selleks, et nendest kriisidest jagu saada. nii et, et ma arvan, et kõigepealt on selge, et Aafrika Liidu tugevdamises me tõesti väga aktiivselt osaleme ja poliitilises mõttes on see suurepärane. teiseks pean ma samas ütlema, et me peaksime äh, sellisest ad hoc mehhanismist kaugemale liikuma ning ma tahaksin teada, kas, kas Aafrika Liiduga oleks võimalik teha koostööd niimoodi, et äh, meil tõesti oleks selline kiirreageerimisüksus nii et nad äh, tõesti suudaksid oma probleeme ise lahendada, see ongi see Aafrika lahendused Aafrika probleemidele. Äh, äh, et nad kasutavad oma vägesid ja oma struktuure Äh, kas äh, ole, oleks olemas ka süsteem, mis tagaks, et nad saavad need äh, õigel ajal sinna saada, ma arvan, et Euroopas oleks poliitiliselt aktsepteeritavam see, kui me ütleme, et me oleme valmis aitama oskusteadmiste, väljaõppe ja kogemustega, aga mis puudutab meie oma vägede sinna saatmist, siis see on võimalik ainult erakorralistel juhtudel, aga Äh, me, me ei pea alati olema valmis sekkuma Aafrika kriisidesse. Äh, kui me leiame, et see on õige ja see teenib meie huve, siis hea küll, aga mina igatahes eelistaksin, et me lihtsalt osutaksime abi läbi koolituse ja struktuuride loomise ma olen kindel, et niimoodi suudavad aafriklased ise rakendada meetmeid, mis aitavad neil Aafrika probleeme lahendada aga tuleksin tagasi Liibüa kriisi juurde, kui lubate. ühelt poolt äh, osutasime väga suurt humanitaarabi Egiptuses, Tuneesias, transport, aitasime pagulastega. Äh, Misrata laagrid äh, varustasime meditsiinis, seadmetega, toiduainetega ja siis äh, olime korraga olukorras, äh, kui ma õigesti mäletan, äh, siis meie olimegi kui see kiirreageerimisjõud. ning asja mõte oli selles, et meie abi meie humanitaarabi tuli osutada sõdurite kaitse all. ja seda kuidagi ignoreeriti ÜRO koridorides, sest et venelased ja hiinlased ei olnud nõus. ma ei tea, kas tegemist on ÜRO, Euroopa Liidu vahelise väsimusega või on siin mingid muud äh, asjad mängus, äh, mõned muud kombinatsioonid Julgeolekunõukogus. aga inimesed millegipärast olid väga mures, et väed äh, Euroopast sinna jõuavad ja väga paljud ütlesid ei mingil juhul aga äh, vägede saatmine humanitaarabi kaitseks oli midagi, mida ka ei soovitud, nii et, et äh, milline teie arvates on ÜRO võime tulevikus äh, võtta kasutusele selline kõikehõlmav lähenemine, et näiteks öelda jah, teie eurooplastena no, võid äh, osutada humanitaarabi teatud kriisiolukordades, aga vajaduse korral võite kasutada ka vägesid, äh, oma vägesid, selleks, et seda humanitaarabi kaitsta niisiis tahaksin teada, mida teie sellest konkreetsest asjast arvate. aitäh vastuseks annan äh, kõnelejatele sõna vastupidises järjekorras ja alustame härra Matelaarist. suur tänu teie läbimõeldud küsimuste eest. Äh, härra Van Orden, ma vastan võib-olla teie küsimusele, et mis äh, oleks kõige kasulikum, mida Euroopa Liit teha saaks see, mida praegu tehakse, on mõistlik, vähemalt mõne teatud seisukohast lähtudes. ma ma meele, meelega panin kokku ÜRO, Euroopa Liidu ja NATO panused, et mõista anda äh, et Euroopa Liit saab panustada väga erinevates raamistikes ning need kõik, need olemasolevikud raamistikud äh, toovad kaasa äh, teatud äh, eelised ja teatud probleemid ning suurem, suurim, suurim vajakajäämine, nagu te isegi õigesti mainisite, on see, et retoorika ei lähe tihti kokku sellega, mis tegelikult toimub nii et äh, minu äh, põhiline äh, sõnum on see, et tuleks vaadata, mis tegelikult toimub, ähm, mis toimub kaitseüksustega, et aru saada, kuhu me suundume ning ähm, detsembris toimuv nõukogu kohtumine on üks hea võimalus, ähm, kui ei kasutata tõhustatud koostööd suitsukattena, et varjata seda, mis toimub tegelikult riiklikul tasandil. kas me saame tervitada, kas me saame loota, et ta tekib toimiv Aafrika armee lähitulevikus? mul ei ole võluvõimeid, ma ei suuda tulevikku ette näha ma arvan, et seda päris lähitulevikus loota ei ole, kuid ma tahaksin pöörata teie tähelepanu Tšaadi juhtumile, kus äh, Euroopa Liit äh, äh, viis läbi kaasa oma suurima autonoomse sõjalise ähm, sekkumise kahe tuhande kaheksandal, üheksandal aastal. Tšaad oli täieliku ähm, katastroofi lävel ja olukord oli väga sarnane sellega, mis äh, toimus äh, Malis äh, natuke aega hiljem, ausalt öeldes esialgne suhtumine meie sekkumisse oli väga negatiivne, kuid kui nüüd tagasi vaadata sellele missioonile, siis me näeme, et strateegiline jaotus ja Eh, lahendus eh, Tšaadi konfliktile tegelikult oli väga hästi jaotatud ja tegelikult eh, tulemused olid head ning Tšaad oli oluline panustaja, oluline kaalukell sellele, et prantslased otsustasid Mali põhjaosas sekkuda selle aasta alguses. loomulikult tuleb äh, mõelda selle peale, kas on olemas võimekad ähm, väeüksused, äh, kuid selle taga peaks olema ka toimiv majandus, kui me äh, loome ähm, Aafrika armee, kui me koolitame nende sõdureid või kas me loome parema Aafrika armee, kui me muudame oma põllumajanduspoliitikat, ma ei oska öelda, võib-olla vastus on see, et mõlemat oleks vaja. kas me peaksime eemalduma äh, ajutisest koostööst. ma arvan, et, äh, et äh, sellele ei saa otseselt vastu olla, kuid kriitiline küsimus on see, kuhu me tegelikult soovime minna. antud hetkel peaksime tunnistama ka seda, et kõrgeimal poliitilisel tasandil Euroopa liidrid üritavad äh, euroala probleeme lahendada ja äh, praegusel hetkel äh, on üsnagi suur tõrksus selles suhtes, et vaadata, mis mujal maailmas toimub. sellest on kahju, sest maailm muutub väga kiiresti ja meil oleks parem koos edasi ujuda, kui üksinda põhja vajuda. kuid see on poliitiline küsimus, mida peaks käsitlema kõige kõrgemal tasandil, nii et see käib, see teema käib kõvasti üle minu pea. suur tänu. ja äh, saadik Gary, Gary Quinn. Also address the question what, what should we be doing I...? räägiksin ka sellest, et mida me peaksime ette võtma oma ettekandes soovisin ma rõhutada, et rahu- ja julgeolekupartnerlus on üks paljudest partnerlusvormidest. ma oleksin võinud mainida ka teisi, aga ma ei soovinud rõhutada, et see rahu- ja julgeolekupartnerlus domineerib kogu meie tegevuse üle Aafrikas. aga kui uus Euroopa Liidu komisjon asutas alustas, Aafrika Liidu komisjon alustas tööd doktor Zuma juhtimisel eelmise aasta oktoobris, siis öeldi, et me peame tasakaalustama meie rahu- ja julgeolekualase tegevuse pikemaajalise, pikema perspektiivi arengualase tegevusega. aprillis seminaris ütlesin ma, et me peame aitama rohkem kaasa demokraatia ja inimõiguste arendamisele ning see peab olema rohkem tasakaalus rahu- ja julgeolekualase tegevusega. nagu härra Kaaler ütles, siis öö, äh, rahu- ja julgeolekupartnerlus äh, toimib kõige paremini, sest öö, äh, pidevalt on seal konfliktid ja valitsused kukuvad läbi oma tegevuses. niisiis, see on uus aspekt meie koostööst Aafrika Liidu komisjoniga, me öö, aitame neid valimistel, me üritame aidata neil koostada eri, erinevaid paljusid hartasid Aafrikas inimõiguste edendamiseks, nagu härra Kaaler ütles, me töötame Aafrika Parlamendiga koos, Aafrika Inimõiguste Komisjoniga, Aafrika Inimõiguste Kohtuga koos, aga nagu juba öeldud, käib see meie tööga kaasas alati ka kriisidele reageerimine, ehk siis kui on tulekahju, siis tuleb tulekahju kõigepealt kustutada ja hakata siis tegelema pikema perspektiivi tööga küsimus, et kas kunagi tekib Aafrika äh, sõjavägi, ma olen veendunud, et äh, äh, luuakse need Aafrika kriisireageerimisüksused, need viis uut brigaadi. ja kui tehti ettepanek tegeleda selle viivitusega intensiivsemalt, leida lahendused probleemidele, mis kerkisid esile Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis nüüd seoses kiirreageerimisega otsustati nüüd äh, keskpikas perspektiivis luua mingisugune kriisireageerimisüksus Aafrikas. ja meie ütlesime selle peale, et see, meie arvame, et see oleks siis selline äh, esimene samm üldise Aafrika kiirreageerimisjõudude äh, loomise suunas. ma ei tea, kas äh, kõik saab ühele poole kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, nagu tähtaeg on, aga meie anname oma parima läbi koolitusprogrammide äh,, Äh, läbi äh, raha suunamise koolitusprogrammidesse, tagamaks, et kahe tuhande viieteistkümnendast aastaks tõesti need viis äh, valvel olekus brigaadi on töös. aga riiklikul tasandil peame loomulikult ka töötama, proua Kom-, Koomes mainis Guinea-Bissaud. aruteludes Guinea-Bissau alase tegevuse üle ja ma tahaksin siinkohal rõhutada, et meie ühismissioonid olid väga head Euroopa Liidu, Aafrika Liidu, ähm, ÜRO, äh, äh, äh, prantsusekeelsete riikide ühenduse ja portugalikeelsete riikide ühendusega koostöös saime me tõesti suunata protsessi nii, et liigutakse valimiste ja demokraatia suunas. Guinea-Bissaus loomulikult domineerib kuritegevus, eriti narkokaubandus. ECOWAS ja Aafrika Liit süüdistavad meid see on nüüd huvitav pööre. Nemad ütlevad, et eurooplased tarbivad neid narkootikume, Aafrikas seda ei tee, kuigi see pole päriselt tõsi. ja, ja nad ütlevad, et aafriklased ei juhi ka narkokaubandust, mis ka päris tõsi ei ole, aga tõsi ta on, et äh, neid äh, mõjutab tugevasti äh, see narkokaubandus. me töötame merejulgeoleku kallal, võitleme narkokaubanduse vastu, aga kui me soovime alalist rahu Guinea-Bissaus, siis ilmselgelt peame me institutsioonid alt üles kõik uuesti üles ehitama. ning loomulikult äh, peame võitlema selle kuritegevuse vastu, mis täielikult õõnestab igasugust arengut seal. nüüd NATO roll võrreldes Euroopa Liidu omaga äh,, Aafrika Liidu omaga. tuleb tunnistada, et NATO tegevus on üsna marginaalne võrreldes Aafrika Liidu omaga Liibüa vari küll hõljub kõige kohal, sest NATO seisukoht äh, oli hoopis teistsugune Liibüa suhtes. Äh, neil ei olnud küll ühtset seisukohta, aga peamised, suur hulk pea, olulisi riike NATO-s olid üsna ühel meelel kolonel Gaddafi asjus. ning äh, see jätkub senini, NATO-s on, NATO-st on seal üks sideohvitser kohal, nad üritavad endiselt suhteid arendada aga Aafrika Liit ohi-, hoiab seal ennast tahaplaanil. mul ei olegi midagi kommenteerida ÜRO ja humanitaarabi küsimuse asjus. humanitaarabi konflikti olukordades on väga keeruline anda. Sudaan illustreerib seda hästi rääkisite ka sellest saja viiekümnest inimesest algses rahuvalvemissioonis Darfuris meie jaoks oli see selline õppeprotsess. Amisoni sees tehtu põhineb meie äh, vigadest õppimisel Darfuris. nüüd on Sudaanis kolm äh, äh, rahuvalvemissiooni, ka Lõuna-Sudaanis kolmkümmend viis tuhat sõdurit kokku, väga suur hulk. aga tuleb tunnistada, et Euroopa Liit juhib poliitilist protsessi nende kahe riigi vahelistes suhetes. on saavutatud suhteline rahu, nafta liigub, riigid räägivad üksteisega ning see on minu arvates väga hea näide selle kohta, kuidas Euroopa Liit on haaranud juhtrolli ja ÜRO on toetanud neid. mitte küll täielikult, sest alalised julgeolekunõukogu liikmed ei ole alati Sudaani suhtes ühel meelel, aga Aafrika Liit ka meie toel, sest meie toetasime Aafrika Liidu kõrgetasemelist paneeli, paneeli president Mbeki juhtimisel ka lahenduse leidmisel Sudaanis ning Aafrika Liit on suutnud olukorda muuta paremuse poole. nüüd see küsimus äh, võimaluse kohta edastada humanitaarabi. me ei suuda anda humanitaari abi mitmetesse piirkondadesse just sellepärast, et meil ei, puudub juurdepääs, kuna sõjaliselt on olukord ebastabiilne. kuigi meil nendes kahes riigis on kolmkümmend viis tuhat sõdurit, ei saa me kogu abi, mida me sooviksime anda. aitäh! nüüd professor Kups tuleb tunnistada, et ma tõesti ootan põnevusega, mida teil öelda on. üritan siis vastata nendele küsimustele, mida esitati. mida võiks siis Euroopa Liit ette võtta? ma tõesti usun tugevasse Euroopasse, tugevasse ühisesse julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse, samuti usun ma tugevasse ÜRO-sse. Euroopa Liit võiks tõsiselt võtta kohustuse toetada ÜRO rahuvalvealast tegevust. tuleb eh, silmas pidada ka seda, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on ÜRO liikmed samuti ning regionaalsed eh, Euroop-, eh, ÜRO sektsioonid aitavad ju kaasa regionaalsele rahule üle maailma. see ei pea olema otsene pühendumus aidata kohustuse võtmine aidata ÜRO rahuvalvemissioonidele kaasa. Äh, võib hoopis keskenduda spetsiifilistele väikestele ülesannetele, mida saab teha, mida saavad läbi viia ainult Euroopa Liidu äh, liikmesriigid äh, ja anda need, nende ülesannete täit-, anda see ÜRO kasutusse. raha andmisest kõigest ei piisa. Afganistani rahuvalve eelarve on seitse miljardit, Euroopa Liit loomulikult ka öö, toetab seda, annab sinna oma panuse, aga USA kolme-nelja kuuga kulutab Afganistanis umbes seitse miljardit. isegi kui kahe tuhande kolmandal ja kuuendal aastal äh, saadeti kaks mis-, äh, missiooni äh, Kongos ÜRO poolt, siis Euroopa Liidu toetus oli kaudne sinna selle asemel, et anda otsest toetust ühele väga ra-, kõige raskemale missioonile, rahuvalvemissioonile, kus äh, oli tõsine sõjaline konflikt, mis endiselt süveneb, siis anti väga piiratud ajaks, kolmeks kuuks, äh, kahe tuhande kuuendal aastal kuueks kuuks Euroopa Liidu poolt ÜRO-le sellist kaudset abi. ja tagajärg on kahene. esiteks, need, kes kritiseerivad ÜRO-d nõrkuse eest, peaksid andma endale aru, et ÜRO on nõrk sellepärast, et lääneriigid ja Euroopa riigid ei osale ÜRO süsteemides ning samuti võib öelda, et isegi see kaudne toetus ÜRO-le läbi äh, Euroopa Liidu missioonide on küll kasulik, kuid pikemas perspektiivis muudab see ÜRO isegi nõrgemaks, sest kõik näevad, et ÜRO kukub läbi, Euroopa Liit tuleb kolmeks kuuks appi, siis läheb ära ja siis jälle olukord halveneb. see isegi võib-olla halvendab veel ÜRO pingutuste kuvandit. on jäänud mulje, et kui või arvatakse, et kui ÜRO, Euroopa Liit oma kaudse abi andmise lõpetab, siis vähemalt mingisugune varustus või mõned inimesed peaksid alles jääma, kahe tuhande kuuendal aastal nii ei olnud, kahe tuhande kaheksandal aastal Tšaadis küll nii oli. aga tegema peaks siis järgmist, andma otsest abi ÜRO rahuvalvemissioonidele. ISF selles suhtes ma olen pessimistlikum. kahe tuhande kümnendal aastal pidi ISF äh, tööle hakkama, kahe tuhande kolmandal aastal mõeldi ta välja. päris palju on tehtud, on tõstetud suutlikkust, aga nüüd me jõuame juba kahe tuhande viieteistkümnenda aastani. mõned äh, äh, mõned piirkonnad on rohkem arenenud, idabrigaad on näiteks arenenum kui lõuna oma aga tuleb silmas pidada, et äh, osapooli on väga palju, äh, erinevaid üksusi, erinevaid äh, osalejaid on tohutu hulk Aafrikas. tuleb ju meeles pidada, et paralleelselt Euroopa Liidu, NATO ja ÜRO suutlikkuse tõstmisele tegelevad suutlikkuse tõstmisega ka riigid eraldi, seda mitte altruistlikel põhjustel, vaid geopoliitilistel ning see, et neid suutlikkuse tõstjaid on nii palju, ongi üks peamisi probleeme suutlikkuse tõstmises. kui ei ole loodud mingisugust ühtset lähenemist suutlikkuse tõstmisele, siis ei jõuta kuskile. kui on erinevad üksused, kes tegelevad omapäi siis ja kaitsevad oma huvisid, tekib sellest ainult probleeme. see on üks oluline probleem, võtmeprobleem ka Euroopa Liidu jaoks, näiteks siin Äh, eraldi tegutsevad prantslased, inglased, natukene kaudsemalt ka sakslased ja Põhjala riigid. Äh, kahe tuhande üheksandal aastal aga siis otsustati, et kuusteist riiki äh, kaasatakse sinna ühtsesse programmi. Sheerbergi puhul veel tuleb mainida, et Addis Addis Abebas äh, mingisugust raha eraldatud ei olnud ÜRO poolt. toimus lihtsalt teadmiste ülekandmine, selle asemel, et kulutada suuri rahasummasid, mis, mis võivad tegelikult kuskile tuulde kaduda, nagu me teame. ehk siis nüüd selle asemel, et äh, valada suuri rahasummasid sinna koha peal, kuskile tuleb mõelda pigem, kuidas äh, Äh, edastada paremini jätkusuutlikumalt teadmisi. jätkusuutlikkuse puhul, see kiirreageerimisüksuste puhul tuleb silmas pidada ka, et rotatsioon volat-, on väga suur, kaadrivoolavus väga suur, alati võivad inimesed olla äh, saade, või võib inimesi saata kuskile mujale, samas on see väga oluline instrument ning ei tohiks ka unustada seda, et Aafrik-, äh, isegi kui luuakse Aafrika kiirreageerimisüksus, siis see ei pruugi olla kõige parem instrument. ÜRO, äh, pea, peame meeles, on ainuke erapoolik organisatsioon. Nad saavad saata oma äh, äh, väed kohtadesse, kus erinevad osapooled on sattunud konflikti Aafrika Liidu jõudude puhul võib tekkida olukord, kus kohalikud hegemoonid hakkavad ajama oma asja ning see tekitab probleeme, seega ÜRO on ainuke neutraalne organisatsioon. Liibüa lõpetuseks ja härra Kaaleri küsimus ning humanitaarabi andmine ning sõjaline toetus. nii palju, kui mina sellest aru sain toona, siis humanitaarasjad olid OTSA äh,, äh, mitte TPKL-i vastutusalas ÜRO-s loomulikult äh, ollakse humanitaarringkondades vastu sellele, et äh, humanitaaralane tegevus muutub sõjaliseks. ja Otsas kardeti, et äh, humanitaaralane tegevus kannatab, kui tuuakse sisse ka militaarne mõõde. tulebki saavutada selline tasakaal, ühelt poolt tuleb kaitsta humanitaarabi andmeid, andjaid tagada, et nad suudaksid abi anda, teisalt aga ei tohiks õhutada konflikti, kui kohalikud inimesed öö, näevad äh, humanitaarabi andjate saatjaid konflikti osapoolena. seetõttu ÜRO ei soovinudki segada väga seda sõjalist poolt humanitaarabi andmisega. aitäh! aitäh! Äh, härra Van Orden soovib sõna võtta. jah, ma teen väga lühidalt, äh, ma arvan, et äh, me peame keskenduma sellisele tööle, kus Euroopa Liit lisab väärtust ning äh, väga oluliseks komponendiks siin on ka rahu ja stabiilsuse tagamine Aafrikas. Äh, professor Kuups rääkis sellest, et neid tegutsejaid on väga erinevaid. meie Äh, siin äh, oleme oma mõtlemiselt väga tsentristlikud, aga näiteks äh, NATO on teinud koostööd Aafrika Liiduga kahe tuhande viiendast aastast saadik ja NATO samuti toetab ja, ja koolitab võimalikku Aafrika kiirreageerimisüksust. nii et, et ma ei tea, kas ainult Euroopa Liit on siin äh, see õige tegutseja või ainus tegutseja. Äh, kõige olulisem küsimus on see, et kus Euroopa Liidu osaluses sünniks tõeline lisandväärtus. aga ma ei oota sellele küsimusele vastust. veel kord tahaksin tänada härra Van Ordenit ja kolleege Äh, kommentaaride eest ning äh, tahaksin tänada sõnavõtjaid väga äh, heade sõnavõttude eest, tahaksin teid tänada ning Te vastasite tõesti väga konkreetselt ja väga põhjalikult kõigile küsimustele ning tahaksin teile teatada, et jätkame oma tööd homme hommikul kell üheksa kolmkümmend, meil toimub ühisistung väliskomisjoniga ja meile tuleb külla Belgia äh, kaitseminister. suur aitäh!